tisztelt képviselőtársaim, főképviselő. austatud kolleegid, austatud proua komisjoni asepresident. jõuame oma järgmise päevakorrapunktini, mis on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus. see puudutab olukorda Türgis nii et äh, see ongi siis meie järgmine päevakorrapunkt äh, ja palun äh, annan sõna proua Mogherinile. suur tänu, proua president